ka parlamendi koduleheküljel üleval. teine teadaanne. Leedu pädevad asutused on andnud teada, et proua Justina Vitkaus-Kaite on valitud asendama härra Viktor Uspaskihi, otsus jõustus kahekümne esimesel novembril kaks tuhat kaksteist. Bulgaaria vabriku pädevad võimuorganid on andnud teada, et Emil Stefano Stojanovi asemele on valitud proua Monika Hans Panajotova. ja et otsus jõustub kuuendal detsembril kaks tuhat kaksteist. tervitan siin uusi kolleege. palju õnne teile ja tuletan teile meelde, et vastavalt artikli kolm lõikele kaks meie kodukorras et kui ei ole mingisuguseid vastuväiteid, siis proua Justina Vitkovskaite ja proua Monika Hans Panajotova osalevad parlamendi töös, kasutades ära täielikult kõiki oma õigusi, olles varem deklareerinud, et nad ei täida mingisuguseid funktsioone, mis ei läheks kokku Euroopa Parlamendi saadiku tööga. kolmas teadaanne, Prantsusmaa pädevad võimuorganid on palunud Euroopa Parlamendil võtta ära proua Marine Le Peni parlamendisaadiku immuniteet vastavalt artikli kuus lõikele kaks saadetakse see taotlus pädevasse komisjoni